arvamusega. Mm. kui ei ole äh, vastuväiteid, siis ma annan reso-, edastan resolutsioonid, mis me vastu võtsime äh, neile, kes, kellele need on adresseeritud ja äh, istungjärk on